Uh, welcome to our today's meeting. Before we start, I have to ask tere pärastlõunat, tere tulemast meie koosolekule. enne kui me alustame, kas teil on vastuväiteid päevakorrale, kui mitte, siis päevakord on heaks kiidetud. meil on üks keeleline probleem kahjuks, tõlged horvaatia keeli keel tõlget täna ei ole horvaatia ja keelikeel. tänan teid. Oh, ja siis on raportööride nimetamine. meid Pagasardue on nimetatud raportööriks seitsme dokumendi jaoks, mis on kooses, mis on seotud uute psühhoaktiivsete ainetega. kui te tahate, ma võin need ette lugeda, kui tegemist on paketiga. ma arvan, et Äh, on vastuvõetav, kui te võtate teadmiseks, et tegemist on paketiga psühhoaktiivsete ainete kohta ja ma andsin teile ka raportööri nime, kõik on nõus. ja siis on mul teadaanne, et homme toimub hääletus kell kümme, hääletus kell kümme. ja palun seiski hea selle eest, et teie hääletuskaardid on kaasas me oleme teile välja saatnud ka järgmiste koosolekute protokolli kaheksas jaanuar, kolmeteistkümnes november, eh, üheksateist oktoober, kümme, kaksteist juuli ja kakskümmend üheksa, kolmkümmend mai kaks tuhat seitseteist. kui vastuväiteid ei ole nendele protokollidele, kui teil on, siis palun andke mulle teada, tundub, et ei ole. seega on koosolekute protokollid heaks kiidetud. seega me võime nüüd asuda meie tänase peateema juurde ja ma tahaksin öelda tere tulemast meie avalikule kuulamisele, mis on pühendatud Euroopa kodakondsusele, liidu kodakondsusele, mis täiendab riiklikku kodakondsust, kuid ei asenda seda. kuid selgelt on lisaväärtuseks liikmesriikide kodanikel liidu kodanikel on õigus äh, vabalt liikuda, asuda elama teises liikmesriigis, hääletada, kandideerida kohalikel Euroopa valimistel, esitada petitsioone parlamendile, pöörduda Euroopa ombudsmani poole ja saada ka äh, kolmandas riigis äh, ükskõik millise liikmesriigi diplomaatilise konsulaarametite katsed Lissaboni leping, mis sõlmiti kahe tuhande seitsmendal aastal, andis liidu kodanikele veel ühe õiguse, õiguse kodanike algatuse jaoks. Euroopa Parlament alles hiljuti, kaheteistkümnendal detsembril oma resolutsioonis möödunud aastal rõhutas, et äh, jõupingutused Euroopa kodakondsuse edendamiseks on seotud põhiõiguste ja vabaduste tegeliku kasutamisega ja annavad kõikidele kodanikele võimaluse osaleda liidu demokraatlikus elus. Euroopa kodakondsuse mõiste on alati olnud seotud teatud vastuoludega juba Maastrichti lepingust alates. tänase kuulamise eesmärk on ära kuulata eksperdid Euroopa kodakondsusteemadel ning nende seostuse kohta põhiõigustega, sealhulgas äh, kuidas see mõjutab äh, rahvusvähemuste õigusi ja kuidas see mõjutab äh, Euroopa Liidu kodanike elu, kuid samuti, kuidas see on seotud vabaduse, julgeoleku ja õigusala poliitikatega. ma tahaksin tänada kõnelejaid, kes on nüüd juba poodiumil ja kõigepealt annan sõna professor Dmitri Katšenovile, kes on põhiseaduskateedri juhataja ähm, õigusteaduskonnas Gröningeni ülikoolist. ja teil on aega umbes kaksteist kuni viisteist minutit, professor Kotšenov. suur tänu, sõna on teil. suurepärane, mul on väga suur hea meel viibida täna siin ja ma pean keskenduma kahele küsimusele, mis on olulised äh, Euroopa kodakondsusega seoses. Brexit ühelt poolt ja sellega kaasnevad arutelud, mida ette võtta, äh, kuna Euroopa Liidu kodanikud kaotavad Ühendkuningriigis palju õigusi ja ka vastupidi. ja mis saab Euroopa Liidus pärast Brexitit ja siis ma räägin vähemuste kaitsest Euroopa Liit on selles mõttes unikaalne, et see on äh, kodanike ühendus e, ja selles ei ole nagu enamusi, sest enamused on rohkem liikmesriikides, seega Euroopa Liidu kodanikud Ühendkuningriigis, Ühendkuningriigid Euroopa Liidus, äh, laias laatus äh, kaasneb ka kodan-, vähemuste kaitse. ja loomulikult Euroopa Liidu kodanike kaitse on põhimõttelise tähendusega ja see annab väga suured õigused eh, kõigile nendele, kellel on kahekümne kaheksa liikmesriigi kodakondsus, kuid sellega kaasnevad ka märkimisväärsed probleemid, mis eh, on seotud asjaoluga, et kui Euroopa Liidu kodakondsust eh, kujundati, mitte keegi tõsiselt ei mõelnud selle peale, et mõni liikmesriik lahkub ja kui liikmesriik lahkub, mis tähendab seda, et kõik selle liikmesriigi kodanikud, kui me peame kinni aluslepingute tekstist, kaotavad äh, need õigused, mis riikide üle, ülemal tasemel on saavutatud. Neil ei ole enam õigus äh, vabalt liikuda, mitte äh, olla dis diskrimineerimise objektiks, neid ei kaitse enam Euroopa põhiõiguste harta ja teised inimõigused dokumendid, mis on seotud meie aluslepingutega, mis tähendab seda, et nende olukord äh, saab negatiivselt mõjutatud olulisel määral äh, ja mõtleme sellele, mis siis juhtub. loomulikult see teeb muret mõlemale osapoolele, äh, milline saab olla Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vaheline piir küsimus, mida teha sellises olukorras ja kas Euroopa Liidu institutsioonid ja ülejäänud liikmesriigid eh, saavad midagi ette võtta selle lahendamiseks. mul on eh, hea meel, et ma istun eh, Dora Kostakopoulo kõrval, kelle vastav uuring on äsja avaldatud tal on väga tugevad, väga põhjendatud mõtted selles küsimuses, kuid ma ei taha rääkida mitte tema äh, artiklist, mida ma igati toetan, vaid ma tahaksin keskenduda nendele mõtetele, mida Guy Verhofstadt on parlamendis äh, promoveerinud. ja mul on neli probleemi nende mõtetega seoses ja ma meenutan teile see et Euroopa kodanikud ei peaks kaotama oma staatuse lihtsalt niiviisi ja me peaksime välja mõtlema mingisugune lisastaatus Euroopa Liidu kodanikele, kes on seotud liikmesriigiga, kes lahkub Euroopa Liidust. ma arvan, et see on väga probleemne mõte kõikidel tasanditel. esimene tasand on lihtne. demokraatia on väärtuslik. me peaksime austama demokraatlike institutsioonide toimimist liikmesriigi tasandil ja seda Euroopa Liit on kohustatud tegema. meil on artikkel neli kaks äh, aluslepingust, mis rõhutab liikmesriikide põhiseaduslike traditsioonide äh, säilitamist ja ka nende institutsioonilist ülesehitust. ja see on loodud selleks, et riiklikul tasandil õigusriik toimiks ja demokraatia toimiks igas demokraatias on kaotajad ja võitjad ja, ja seetõttu on alati osapool, üks osapool pettunud, äh, nii nagu demokraatiad kõikjal maailmas toimivad. ja sellega me seisamegi silmitsi täna. kõik need Euroopa Liidu kodanikud, kes kaotavad oma staatusi Euroopa demokraatia toimimise tagajärjel, äh, uue, vabandust, Ühendkuningriigi demokraatia toimimisega, on kaotajad ka selle riikliku demokraatliku debati mõistes kaotajad. küsimus on selles, kas Euroopa Liit peaks kuidagi asendama seda, laiendades teatud õigusi või staatust, et, et äh, demokraatia korralikult toimiks ja sellega kaasnevad probleemid, kui Euroopa Liit püüab sellist rolli täitma hakata ja kõige tähtsamalt, et õiguslikust aspektist see oleks artikli neli kaks äh, räige rikkumine. teiseks, äh, probleemide teine tasand, mis äh, tõusetab Kiefer-Schudovi mõtetega, ka staatus tuleks anda nendele, kes kaastavad kodakondsuse, see jätaks artikkel viieteistkümne sisust ilma ja kui me leiame, et iga aluslepingu artikkel on mõtestatud ja me loodame, et need artiklid tagavad kõikide arti-, aluslepingute korraliku toimimise ja kui artikkel viiskümmend võimaldab Euroopa Liidus lahkuda, siis see peaks olema võimalik. Euroopa Liidu kodakondsus on üks põhimõtteliselt tähtsamaid aspekte Euroopa Liidu liikmelisus, liikmelisuse ja kui äh, sellest loobutakse, siis äh, kahjustab artiklit viiskümmend. riiklikud demokraatiad on loodud selleks, et nad kaitsevad äh, elanikkonda selles liikmesriigis, kes soovib lahkuda. ja kolmandaks ma tahaksin mainida seda, et arutelu algatamine Euroopa Liidu kodanike uute staatuse loomiseks pärast Brexit äh, on, äh, oleks äh, ebaõige ja oleks ebaõiguslik praeguses kontekstis. ja neljandaks ja viimandaks Brexiti suhtes. igasugune Ühendkuningriikide erikohtlemine pärast Brexitit saadaks negatiivse sõnumi kõikidele Euroopa Liidu kodanikele, kes asuvad Ühendkuningriigis. loomulikult ei ole tagatud, et toimub vastastikuse põhimõtte rakendamine ja artikkel viiskümmend seda ei nõuagi, mis tähendab seda, et lõppkokkuvõttes võib tekkida olukord, kus eh, Ühendkuningriigi kodanikel Euroopa Liidus on rohkem õigusi kui vastupidi ja see ei ole üldse vastuvõetavad mitte kellelegi Äh, kes äh, väärtustab Euroopa Liidu mõtted. kui atraktiivne ka ei olegi äh, see mõte, et kaitsta neid kodanikke, kelle liikmesriik lahkub, tekitab see sügavaid probleeme, kui me hakkame asendama sellega liikmesriigi demokraatiat ja hakkame eitama artikli viiskümmend mõistet. ja sellega ma jõuan vähemuste kaitse küsimuse juurde Euroopa Liit on alati, on uhkusega öeldud, et ta kaitseb väga palju kõrge, kergesti haavatavaid elanike kategooriaid. meil on artikkel üheksateist, direktiivid, mis kaitsevad kõikvõimalikke vähemusi, me kaitseme nii etnilisi vähemusi Euroopa Liidus. meil on väga palju ka kohtupretsedendi õigust sellel teemal ja võib väita, et olukord on peaaegu ideaalne, kuid kahju viimase Euroopa Kohtu otsuste valguses me näeme muret tekitavaid arenguid ja ma ei karda välja öelda, et Euroopa Liit mõnikord tegutseb äh, kui pimeda natsionalismi instrument liikmesriigi tasandil. ja seda sellesama sätte valgusel, mida ma ütlesin äh, Brexitiga seoses äh,, Euroopa Liidu aluslepingu artikli neli kaks põhjal. ja rohkem on meil näiteid selle kohta Balti riikides. lubage teile meenutada, kuidas Euroopa Liidus vähemuste kaitse toimib liidu tasandil. kõige populaarsem tasand, mida ajakirjand-, äh, vabandust, kirjandusse väga palju ei, ei kirjutada, on diskrimineerimise aspekt, sest Euroopa Liidus puudub enamus ega Euroopa Liidu kodanik, mis läheb teise liikmesriigi, automaatselt ühineb teatud vähemusega mida, äh, mida sajaprotsendiliselt kaitstakse. seega rahvusepõhiline diskrimineerimine Euroopa Liidus keelatud. ja sama äh, kehtib ka nende suhtes, kes pöörduvad tagasi. ja ei ei eeldata, et sa õpid kõikide Euroopa Liidu keele, ei tunne kõiki eh, eh, toidutraditsioone ja sinult ei oodata ka ähm, liikmesriikide põhiseaduse täielikku omastamist ja kõiki neid väärtusi, mida selles ühiskonnas kõrgel hoitakse. sind võetakse vastu sellise, nagu ta on ja äh, selles osas on kohus nagu kõrvale astunud nende juhtumite puhul mille puhul on, või saaks kahjustada neid põhiseaduslikke elemente, mis ähm, on seotud vähemuste kohtlemisega. ma viitan äh, Euroopa Kohtu vastavale kaasusele, kui Leedul lubati jätkata diskrimineerimist äh, oma Poola vähemuse suhtes isegi olukorras, kui äh, kogu siseturu ja piiriülese liikumise loogika toimis. Euroopa Kohus otsustas teha Äh, erilise erandi nendes juhtumites, kuigi see ähm, ei ole kooskõlas siseturu äh, loogikaga. ja see on lihtne. kui meie olukord äh, äh on vastavalt Euroopa õiguse kohaldamise alla, kaitstakse meid äh, rahvuse põhimõttel diskrimineerimise vastu probleem on selles, eh, kui ma viitan selle kaasusele, kui sa kuulud vähemusse, antud juhul oli rahvusvähemusse, ja see kuulub Euroopa Liidu õiguse kohaldamise alasse, siis kohus ütleb, et riiklikud põhiseaduslikud traditsioonid eh, on ülimad. ja selle tulemusena Balti riikides vähemused, sealhulgas poolakad, venelased ja juudid, sest Euroopa kohus ei pea kinni ÜRO Inimõiguste Komisjoni otsustest kinni ja need vähemused kannatavad, äh, et neid äh, puuduvad äh, õigused teatud, neil ei ole õigus isegi nimele. ja kui me jõuame niisugusele tasandile, siis me peaksime ootama Euroopa Liidult rohkem tegutsemist selles valdkonnas seega vähemuste kaitse olukord on selline, et siseturg kaitseb enamuse esindajad, kes liiguvad teise liikmesriikide. aga kui on tegemist, on etniliste vähemustega, kahjuks väga sageli äh, nad ei saa kasutada oma õigusi ja kaasa, äh, selleks kasutatakse riikliku põhiseaduslikkuse põhimõtted ja see nõnda öelda kaitse ongi selleks, et äh, välistada need etnilised vähemused ja kohus on asunud valele poolele. ja lõpetuseks tahaksin meenutada teile äh, professor Bolkini töid, kes kirjutas, äh, et põhiseadused on kui saatanaga sõlmitud lepingud. Neid põhiseadusi on maailmas väga palju ja põhiseadusliku kohtu ja institutsioonide ülesanne on äh, välja selgitada, millal need põhiseadused tegelikult omavad kahjulikku mõju. ja Rõnevitši kaasuse puhul kohus loobus vähemuse kaitsest Balti riikide puhul ja nüüd õigus nimele äh, on see, mida need, kes kuuluvad vähemusse, ei saa kasutada. suur tänu uh,! Next... suur tänu, professor! ja järgmiseks on sõna professor Toro Kostakopoulul, kes on Euroopa Liidu õiguse äh, professor ähm, Warwicki ülikoolis, palun. aitäh. lugupeetud komisjoni liikmed, äh, mul on väga hea meel olla siin, et rääkida Euroopa kodakondsusest ja põhiõigustest. ma tahaksin keskenduda äh, sidemetele Euroopa kodakondsuse ja põhiõiguste vahel ja tahaksin rääkida Rooma vähemusest. mul oli väga hea meel näha, et Euroopa Parlament võttis eelmise aasta detsembris vastu resolutsiooni sel teemal. ma mäletan üht teist olulist resolutsiooni, mis võeti vastu aastal tuhat üheksasada üheksakümmend viis, vahetult enne konverentsi, mis viis Amsterdami lepingu sõlmimiseni. see Euroopa Liidu resolutsioon tõi välja, et tuleks luua tugevam side Euroopa kodakondsuse ja põhiõiguste vahel. nii et Euroopa Parlament on olnud väga järjepidev selles osas. ma toetan täielikult seda seisukohta ning tahaksingi nüüd rääkida just sellest, miks see nii oluline. ma tahaksin alustada sellest, et räägiksin ühest luuletajast Matthew Arnoldist, kes kirjutas loodus üheksateistkümnendal sajandil ning tema defineeris tsivilisatsiooni kui äh, inimese, inimesestumist äh, ühiskonnas ning ta usus, uskus, et äh, vastavalt Coolidge'ile on ka riikidel siis positiivne kohustus inimesestada ja tsiviliseerida oma liikmeid. lisaks sellele, et vastata ka Mm. kannatavate inimeste vajadustel. niisiis, see diskursus on tsiviliseeritud äh, poliitika, äh, poliitikas juba äh, pika traditsiooniga, ehk siis humaanne, humaniseeriv poliitika, aga huvitaval kombel Euroopa Liidu aluslepingutest tuhat üheksasada viiskümmend seitse sellele ei viidatud, ehk siis inimõigustele. Mm, ning äh, Äh, Kopenhaageni tippkohtumisel tuhande üheksasaja seitsmekümne kolmandal aastal siis üheksa liikmesriiki äh, väljendasid äh, seda, kui oluline on siis ühendada inimõigused mm, ning kuidas see seondub rahvuslike kultuuride kaitsega peagi pärast seda võttis komisjon vastu teatise, mis puudutas põhiõiguste kaitset Euroopa Ühenduses ja pärast seda mitmed Euroopa Liidu institutsioonid, sealhulgas Euroopa Kohus, teinud äh, järjepidevalt tööd, et anda inimõigustele keskne koht Euroopa Liidu õiguses. ja Euroopa Kohus siis äh, viis Euroopa õigused, äh, inimõigused Euroopa õiguses mm, ühe põhiprintsiibina. ning Euroopa Parlament andis oma panuse eh, sellesse, et põhiõiguste kaitse oleks ka Euroopa Liidu eh, aluslepingu eh, eelnõus, see viis ka põhiõiguste vabaduste deklaratsiooni ning, ning Äh, inimõiguste hartani, mis, äh, mida muudeti kaheteistkümnendal detsembril kaks tuhat seitse ning see muutus õiguslikult siduvaks Lissaboni leppe jõustumisega ning äh, see on siis siduv Euroopa Liidu institutsioonidele ja liikmesriikidele, kui nad Euroopa õigust kohaldavad ja ka erandeid sellest kohaldavad vastavalt artikli viiskümmend üks hartast. ning see harta siis peegeldab neid äh, põhiõigusi kui ühte äh, Euroopa Liidu poliitika osa. tegemist on selliste ehituskividega, ähm, mis on osa, mis koostavad Euroopa äh, identiteedi nii et kuna Euroopa Liidu kodakondsus ja põhiõigused on Euroopa identiteedi ja Euroopa kuuluvuse ehituskivid, siis kuidas nende omavahelist seost mõista? ma tahaksin nüüd äh, rääkidagi mõned minutid sellest seosest. ühest küljest me teame, et mõlemad institutsioonid äh, siis äh, viitasid alus või soovisid, et aluslepingus oleks viidatud põhiõigustele juba üheksakümnendatel alguses. ja me teame, et pärast seda on, on põhiõiguste mõistmine on seda edasi arenenud. artiklis äh, ähm, ähm, ja nii on ka aluse lepingutest äh, välja tulnud äh, nagu ka Euroopa kohtu otsustest, et äh, et äh, põhi õigused on oluline osa Euroopa õigusest, aga selge on see, et Euroopa Liidu kodakondsus saab olla ähm, tähenduslik siis, äh, siis, kui see hõlmab endas ka põhiõigusi. Euroopa Parlament on seda ka toetanud ning see viiks ka selleni, et ähm, et ähm, äh, eemal lähtutakse äh, äh, puhtalt majanduslikust äh, lähenemisest ning homo economicuse mõiste asendus nagu homo civicuse omaga. Euroopa Liidu kodakondsus hmm, saaks niimoodi seadma keskmise mittediskrimineerimise põhimõtte ja lõpetada selle ebajärjepidev kohaldamine kuigi seda ettepanekut on kritiseeritud äh, see tõttu, et see puudutab ainult äh, Euroopa Liidu liikmesriigide kodanikke, selle asemel, et keskenduda inimõigustele kui põhiõigustele, siis mina siiski seda lähenemist toetan kodakondsus ja põhiõiguses on on ka normatiivselt äh, omavahel ühendatud. põhiõigustes, põhiõigusi saab kohaldada siis, kui, kui kodanikuõigusi on rikutud, näiteks, näiteks kui tak-, liikmesriigid takistavad perekondade taasühinemist või saab tugevdada kodanike õigusi, kui liikmesriigid takistavad nende vaba liikumist Äh, nii et põhiõigused pakuvad lisakaitset äh, ka mm, Euroopa kodanike riigist väljasaatmise äh, puhul. põhiõiguste harta ning Euroopa Liidu kodakondsuse seost tugevdamine pakub lisavõimalusi, et mõlemat neist tugevdada miks ei peaks äh, ka Euroopa Liidu kodakondsuse sätetes olema koht põhiõigustel nagu eraendlu ja perekonna ja pereelu kaitse äh, või siis isikuandmete kaitse? Äh, või siis miks ei peaks ka kollektiivse väljasaatmise keelamine olema osa Euroopa Liidu kodanike õigustest? see peegeldaks ka tegelikkust, kus siis äh, toimub äh, süstemaatiline loomade teiste vähemuste diskrimineerimine ning äh, seda on näidanud ka uuringud. Rooma, suurem osa roomadest Tšehhovabariigis, Ungaris, Poolas ja Kreekas on tundnud, et neid on diskrimineeritud nende rahvuse tõttu viimase kaheteist kuu jooksul. ja peale selle olid äh, küsitlusele vastajad äh, väheteadlikud diskrimineerimisvastastest seadustest ja vähetõenäoliselt teatama äh, diskrimineerimise juhtumitest. Euroopa Liit on ka tunnistanud, et on oluline, et liikmesriigid kaasaksid rohkem roomasid äh, ning et eemaldataks struktuurne ebavõrdsus tööturul, hariduses ja mujal diskrimineerimine ähm, neis valdkondades, äh, sunniviisiline väljasaatmine, getode tekkimine, halvad elutingimused on mõned näited sellest ja Euroopa Liidu kodakondsus võiks mõndasid neid probleeme leevendada sest kindlasti on kõik nõus, et Euroopa Liidu kodakondsus on äh, võimestanud äh, üksikisikuid, aga sellegipoolest ei ole sellega õnnestunud vähendada struktuurset ebavõrdsust ja vähemuste diskrimineerimist üleüldisemalt. niisiis kujutlegem Euroopa Liidu sotsiaalset kodakondsust, kus viidatakse otseselt sotsiaalkaitsele, miinimumsissetulekule, et tagada väärikas elu, juurdepääs tervishoiule, kodutute abistamine, kodutuse vastu võitlemine, töö, tervishoiutöö ohutuse eest võitlemine, õiglased palgad ning juba üheksakümnendal ma kirjutasin, et äh, Euroopa Liidu toimimise lepingus võiks olla ka säte, mis näeb ette, et kõigil Euroopa Liidu kodanikel on kohustus olla solidaarne teiste Euroopa Liidu kodanikega ning see kohustus et äh, tähendab, et tuleb austada iga inimese väärikust ja tuleb tagasi lükata igasugune sotsiaalne marginaliseerimine ning äh, hiljem olen ka öelnud, et et äh, sotsiaalse koda, kodakondsuse kohustuste hulka võiks tulevikus äh, kuuluda ka näiteks äh, kohustus liikmesriigidel ja Euroopa Liidul tagada kõigi Euroopa kodanike võrdsus, võrdne osalemine tööturul, võitlus vaesuse, kodutuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu või siis ka kohustus äh, Äh, mm, siis äh, edendada juurdepääsu ressurssidele, õigustele ja võimalustel, mis on vajaliku demokraat-, äh, demokraatlikuks osaluseks mm, või siis ka institutsioonile võrdsuse tagamine kõigil poliitika kujundamise tasemetel. õiguste Euroopa on seotud kodanike Euroopaga niisiis, kui, kui harta ja Euroopa Liidu kodakondsuse äh, piirid muutuvad ähmasemaks, siis võivad äh, kodanikud ja elanikud eeldada, et institutsioon, institutsioonilised tingimused muutuvad äh, paremaks inimeste hea elu tagamiseks milline võiks olla Euroopa põhiõiguste harta ja Euroopa Liidu kodakondsuse tulevik. mina arvan, et, et see suhe areneb edasi ja nad rikastuvad üksteist. see tähendab, et toimub väga tihe suhtlus, ilma et nad omavahel ühte sulaksid ning see viib selleni, et me suudame edendada äh, Äh, paremat elu inimestele ja paremat äh, koos eksisteerimist, aitäh! Äh, järgmisena saab sõna härra Palas Tarnok, Basmani Petri katolikust ülikoolist Budapestist, härra Tarnok, Tarnok on seotud Euroopa kodanike algatusega ning ta räägib teile natukene meil nüüd sellest algatusest. suur tänu! mul on suur rõõm täna siin teie ees olla kodanikuvabaduste komisjonis oma ettekandes kavatsen keskenduda kolmele peamisele teemale, pidades silmas Euroopa koda-, kodanike raportit kodakondsuse raportit eelmisest aastast, räägiksin kõigepealt rahvusvähemuste kaitsest ning lingvistilisest mitmekesisusest, teisest Euroopa, teiseks Euroopa kodanike algatusest ning siis kolmandaks Euroopa kodanike informeerimisest Euroopa kodakondsusega seotud õigustest. kõigepealt, mis puudutab riik, äh, rahvuslikke vähemusi ning lingvistilist mitmekesisust, siis eelmise aasta raportis on kirjas, et traditsioonilised rahvusvähemused on Euroopas juba sajandeid enamuskultuuridega koos eksisteerinud ja seetõttu äh, rõhutatakse äh, rõhutatakse ka vajadust, et Euroopa Liidu institutsioonid edendaksid aktiivsemat rolli vähemuste kaitsmisel ning äh, rõhutatakse, Euroopa Liit peaks kehtestama kõrged standardid vähemuste kaitseks. raportis äh, mainitatakse, mainitakse ka rahvusvähemuste kaitse raamkonventsiooni ning äh, Euroopa piirkondlike vähemuskeelte hartat. ning seotakse sellega ka Euroopa Nõukogu üleskutse kõiki neid dokumente ratifitseerima ning ergutatakse liikmesriikide valitsusi leidma püsivaid lahendusi ja edendama keelelist mitmekesisust kõikides liikmesriikides. Äh, kui me räägime rahvusvähemuste kaitsest Euroopa Liidus, siis me peame kõigepealt rõhutama seda, et Euroopa Liit tugineb isikuõiguste ja ka vähemuste õiguste kaitsele Äh, austamisele. aga sellega on seotud üks probleem, ei ole mitte mingisugust keerulist ja konkreetset süsteemi, mille kaudu vähemuste õigusi kaitstakse ja liikmesriigid tavaliselt ei taha Euroopa Liidu tegutsemisvaldkonda selles valdkonnas laiendada. aga lingvistiliste ning äh, lingvistiliste rahvusvähemuste äh, eripärasid tuleb kaitsta koos Euroopa kultuuripärandiga varem on välja töötatud viimase kahe aastakümne jooksul mõningaid lahendusettepanekuid sellele keerulisele probleemile. üks populaarsemaid ja ajakohasemaid ettepanekuid probleemi lähendamiseks oli äh, võtta üle Euroopa Liitu, äh, Euroopa Nõukogu dokumendid. ei ole mõtet hakata siin uuesti jalgratast leiutama. Need sätted nendes dokumentides on äh, põhjalikud, põhjalikult kirjeldatud ja rahvusvahelise õiguse raamistikus on seda ka võimalik äh, neid eirata. nii et kui see võtta üle Euroopa Liidu õigusesse, oleks see väga hea lahendusettepanek. pärast Euroopa Parlamendi viimaseid edukaid algatusi Euroopa Parlament võttis seitsmendal veebruaril sel aastal vastu oma resolutsiooni ettepaneku, nimelt selles on kirjas, et Euroopa Liit Euroopa Liidul on vastutus kaitsta ning edendada vähemuste õiguseid ning et Euroopa Parlament peab vajalikuks parandada Euroopa Liidu õigusraamistikku selleks, et kaitsta vähemustesse, vähemuste hulka kuuluvate isikute õigusi. selle resolutsiooni ettepanekuga ka märgitakse, et Euroopa Liidul ei ole tõhusaid vahendeid, mille kaudu teostada järelevalvet vähemuste õiguste austamise üle seda on siin väga oluline toonitada, sellepärast et järelevalve seire on alati olulise tähtsusega. selles resolutsioonis kutsutakse üles Euroopa Liidu ülesusele lingvistiliste vähemuste ning autotooniliste vähemuste olukorra järgimis, jälgimisele. samuti soovitakse, samuti rõhutatakse tähelepanu selliste vähemuste määratlusele, mida varem ei ole tehtud. teine teema on siis Euroopa kodanikualgatus. komisjoni kutsutakse üles lisama sätted, mille eesmärk on vaadata läbi õigusliku vastavõetavuse tingimused Euroopa kodanikualgatuse registreerimise nõuded ning kodanikualgatuse läbivaatamise korda. kodaniku vabaduste komisjoni arvamuses on kirjas samuti, et kodanikualgatuse toimimises on tõsiseid puudujääke, millega tuleb tegeleda. nagu me kõik teame, kuna Euroopa kodanikualgatuse toimimine pärast kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat on andnud põhjust järeldusteks, et seda tuleks parandada. pärast äh, paariasest hindamist võttis Euroopa Parlament vastu oma äh, raporti ning resolutsiooni ettepaneku oktoobrikuus kaks tuhat viisteist. enne seda Euroopa Komisjongi avaldas oma äh, raporti ja see, seal oli kirjas, et jõulud kodanikualgatuse päev äh, Brüsselis siis kuulutas äh, Franz Timmermann lõpuks ometi välja selle vahendireformi, meil oli väga kust ja AFCO PETi komisjonides komi-, toimub avalik kuulamine juba sel kolmapäeval, kus vaadatakse üle siis Euroopa kodanikuõigustest libe komisjoni kodanikunsuse raportis rõhutatakse, et tunnustat-, tunn-, tunnustatakse plaani Euroopa Lii-, üle Euroopa Liiduline teavituskampaania koda-, korra-, korraldada. Euroopa jääb seda, et kodanikke lähendatakse Euroopa Liidule, see tähendab seda, et edendatakse ka Euroopa valimistel osalemist. kampaaniaga seoses mina olen isiklikult seotud Ungari osaga sellest kampaaniast ja viimase paari kuu jooksul oleme näinud, et Euroopa Liidu kodakondsusega seotud õigustest äh, ja demokraatlikud töövahendid, äh, mida ei tunta liikmesriikide õigussüsteemi, töövahendid mõista. ja kui me ei suuda inimesi teavitada sellest, millised õigused neil on, siis Euroopa kodanikualgatuste kaitsta äh, rahvus- ning lingvistilistesse vähemustesse soov-, kuuluvate inimeste kaitset, allkirjade kogumine, äh, tähtajaks on kolmas aprill kaks tuhat kaheksateist ja praegusel hetkel on kogutud kogu Euroopast kuussada viiskümmend tuhat allkirja. miljonid inimest kuuluvad mingisugusesse rahvusvähemusse, aga väga raske on neid äh, isikuid ja kogukondi mobiliseerida. Alu-, allkirjade ko-, tea oma õigustest ning äh, seda olukorda tuleb parandada ning lõpetuseks minu arvates üks väga oluline asja, oleme kuulnud äh, mõningatest headest edulugudest, nagu Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek veebruarikuust näitas, Jan Moora Euroopa Komisjonist, kes äh, räägib meile komisjoni seisukohtadest mõningate kodakondsusega seotud äh, küsimustest ja hiljutistest arengutest. suur tänu! suur tänu kutse eest teie ees sõna võtta. mul paluti rääkida äh, äh, komisjoni kodaniku, kodakondsuse äh, raportist, millele juba üks kõnelejatest viite, see avaldati aasta tagasi, kahe tuhande seitsmenda aasta jaanuaris. mida sisaldab see kodakondsusraport? see on tulevikku suunatud dokument, mis annab võimaluse analüüsida, mida Euroopa Liit saaks paremini teha, et parandada ja tugevdada Euroopa kodakondsuse Äh, õigusi. see on jätkuv protsess, see avaldati koos artikkel kakskümmend viis raportiga, mis on tehnilisemat laadi, mis on nõutud aluslepinguga, vastavalt aluslepingule komisjon on kohustatud iga kolme aasta jo, tagant sellise aruande koostama ja artikkel kakskümmend viis, artikkel äh, äh analüüsib detailsemalt konkreetsete kodakondsuse õiguste rakendamist eelmise perioodi jooksul kuidas siis me koostasime selle kodakondsuse raporti? professor Kostakopoulos viitas mitmetasandilisele poliitika kujundamisele. ja äh, me koostasime selle äh, komisjonis äh, talituste vahelises kontekstis. me ei püüdnud töötada vastavalt peadirektoraatidele, vaid koos komisjoniga seda raporti koostamisel pärast avalikuga konsulteerimist äh, arvestasime ka Eurobaromeetri erinevaid äh, tulemusi ja aprillis kaks tuhat kuusteist, vabandust, märtsis kaks tuhat kuusteist, kui teile meenub, toimus meil parlamendis ka ühiskuulamine äh, Peeti, Avko ja Jüri komisjon ja Libe komisjon äh, analüüsisid, kuidas siis seda kogutsust praktikas rakendatakse ja see andis meile väga väärtusliku sisendi äh, Äh, komisjoni jaoks kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta raporti koostamiseks. selline oli siis raporti eelprotsess, me avaldasime selle raporti ja mis siis juhtus. ja sellel on ka jätkutegevus, äh, pärast seda institutsioonid analüüsivad seda raportit ja pärast eelmisel aastal avaldatud raportit nõukogu võttis vastu oma äh, järeldused eelmise aasta maikuus toimus ka regioonide komitees arutelu sel teemal eelmise aasta detsembri alguses ja parlament võttis vastu oma vastava resolutsiooni kaheteistkümnendal detsembril kaks tuhat seitseteist. nagu te näete, et see on terve protsess, mis on toimunud, me oleme väga tänulikud selle tagasisideme eest, mille me oleme saanud institutsioonidelt ja eriti parlamendilt meie raporti kohta. ja eriti parlamendi resolutsioonis me märkasime terve rida äh, teemasid, mida parlament on palunud komisjonil uurida Euroopa kodakondsusega seoses. keskendudes nüüd raportile, siis on üles ehitatud nelja põhiprioriteedi teema ümber ja nüüd ma tutvustan teile neid teemasid ja räägin lühidalt tööst, mida me oleme teinud nende elluviimiseks. esimene teema. vajadus edendada Euroopa kodakondsusega seotud õigusi ja ühiseid väärtusi meie poolt läbi viidud uuringud ja Eurobaromeetri uuringud näitavad, et kuigi eh, eurooplased on teadlikud oma Euroopa Liidu kodaniku staatusest, eh, tahavad nad rohkem teada saada oma õiguste kohta, nad ei tea kõiki, aga et kuigi eh, eurooplased on teadlikud oma Euroopa Liidu kodaniku staatusest, tahavad nad rohkem teada saada oma õiguste kohta, nad ei tea kõiki. vastavalt sellele komisjon reageeris ja kavandab, nagu juba mainitud, eh, üle-euroopalist teabekampaaniat Euroopa kodanike õiguste kohta. ja ma loodan, et te näete selle kampaania vilju, kodanikel on õigus konsulaarkaitsele kui nad vajavad abi kolmandas riigis, seega kodanike õig-, eh, liidu kodanikel õigus on saada konsulaarabi ka teise riigi konsulaartalistuses kolmandas riigis. me keskendume osaliselt just sellele, selle teabe levitamisel Eestil eh, ka siis, kui nad asuvad teises liikmesriigis. ja selle esimese teemal, eh, kui me räägime äh, kodan-, kodakondsusega seotud õiguste äh, tutvustamisest ja ühistest väärtustest ja kui me kaitseme neid õigusi, komisjon kavatseb koostada käesoleval aastal raport, äh, uurib, kuidas kohaldatakse õigusi riiklikul tasandil ja pakub ka omapoolseid suuniseid. teine teema meie raportis oli seotud selle, kuidas suurendada ja edendada kodanike osalust liidu demokraatlikus elus. ka härra äh, liidu demokraatliku, demokraatia ellu. Äh, nagu ma rääkisin, on rohkem vaja teavet, sest küsitlused on näidanud, et mitte kuigi kodanikud olid teadlikud õigusest hääletuse tutvustada parimaid tavasid, mis aitab kodanikel hääletada ja kandideerida Euroopa valimistel, et inimesed kasutavad seda õigust, kui nad kolivad teise liikmesriiki. konkreetsemalt öeldes käesoleva aasta aprillis me korraldame selle tehnilise ürituse valijate osaluse valimistel me rõhutame ka demokraatlikku osalust ja äh, julgustame parimate tavade edastamist, et suurendada noorte ja kergemini haavatavate elanike kategooriate kaasamist, sealhulgas puuetega inimeste ja naiste kaasamist valimistesse äh, see osa meie raportis on suunatud selle, et vähendada bürokraatiat kodanikele, kes liiguvad ühest liikmesriigist teise, et lihtsustada seda liikumist, et lihtsustada äh, administratiivsete nõuete täitmist, kui inimene liigub ühest riigist teise. kui veel arutatakse, räägitakse läbi, mõte on selles, et in-, äh, kodanikel oleks võimalik oma äh, haldusmenetlusi läbi viia online ja sellele ettepanekule on ka lisa äh, äh, näiteks auto registreerimiseks teises liikmesriigis, äh, julgeolekut ja äh, Äh, edendada võrdõiguslikkust. see on nagu kahesuunaline teema. Äh, komisjon on algatanud väga palju ettevõtmisi selle raporti osa erinevate aspektide elluviimiseks. kui me räägime võrdsuse edendamisest, siis komi-, naistevastase vägivalla vastu ja toimuvad läbirääkimised ka, kuidas äh, edasi minna töö ja eraelu tasakaalustamise direktiiviga kui me räägime julgeoleku kohta, siis Eurobaromeeter on näidanud, et kodanikele teeb muret julgeolek. komisjon on välja töötamas algatust, ütleme direktiivi kui me räägime julgeoleku kohta, siis Eurobaromeeter on näidanud, et kodanikele teeb muret julgeolek. komisjon on välja töötamas algatust äh, kodanike ID-kaartide ja elamistunnistuste teema et suurendada nende dokumentide, parandab ka nende dokumentide kontrollimist ja see lihtsustab ka nende dokumentide omanike igapäevast elu. ees, eesmärk on raportile, kuid paralleelselt sellega toimuvad analüüsid, arutelud selle üle, kuidas parandada ja tugevdada Euroopa kodakondsuse teemal, kuidas veelgi tugevdada Euroopa kodakondsust. ja ja selles mõttes ma räägin ka meie töörühmid ka väga väärtusliku sisendi eest. suur tänu, suur tänu kõigile kõnelejatele. ja suur tänu ka sellest, et pidas sõna viis. Spinelliana Gomes, Inga Tšonki ja Sofi Intveld. hästi, kõigepealt äh, kolleeg Spinelli, palun. Grazie Presidente, ringrazio moltissimo eh.... suur tänu mõned küsimused. kõigepealt ähm, professor äh, Kotšenovile, et meil on vaja kosmopoliitsemaid äh, seadusi, ähm, riiklike, riiklik bürokraatia on mõeldud just selleks, et kaitsta ka kaotaja poolt. nii et see on väga tihedalt seotud ka õigusriigi põhimõttega ja teiseks ütlesite, et on väljendatud sellist äh, ideed, et äh, säilitada Euroopa Liidu kodakondsuse põhiosad nende kodanike jaoks, kes on äh, siis Ühendkuningriigi kodanikud, aga elavad Euroopas ja vastupidi. minu meelest see ei ole artik-, artikli sada viiskümmend äh, mõte, vaid Euroopa Liidu kodakondsus on mõeldud selleks, et äh, pakkuda kaitset ja tagatisi kõigile neile, kes on otsustanud oma elus äh, siis äh, Äh, pidada kinni Euroopa seadusandlusest ja kasutada neid võimalusi, mida see pakub, nagu näiteks vaba liikumine. ning see õigus on äh, inimestele antud eluajaks, nii et siin on vaja midagi juriidiliselt teha. mina isiklikult ei arva, et äh, et Briti valijad hääldasid selle poolt, et nende õigusi piirataks, kuid just see oht on täiesti olemas võttes arvesse Ühendkuningriigi valitsuse seisukohti ja ettepanekut äh, kodanike staatuse kohta. ja siis on mul veel äh, üks küsimus ähm, komisjoni esindajale, kes rääkis viimati äh, ja te rääkisite elamislubadest ja nende piiramisest julgeolekukaalutlustel. kas ei ole ka selline teine staatus, mis kehtestatakse kahekümne seitsmes Euroopa liikmesriigis. nüüd professor Kostakopulu, tahaksin teil küsida, kui te räägite sotsiaalsetest õigustest, siis kas teie meelest on kasu sellest, et Euroopa Liit hoiab kinni sotsiaalõiguste hartast, seal on ju kõik need Äh, õigused sees, millest te rääkisite ja lõpetuseks äh, härra Tarnok, äh, Euroopa kodanikualgatuse uuendamine. noh, me kõik teame, et ausalt öelda kodanikualgatus on suuremas, sest et sest et ka edukate algatuste puhul ei ole tegelikult mingeid järelmeetmeid võetud niisiis, need muudatused, mida on plaanis teha komisjoni ettepanekus, kuidas saaks, kuidas saaks nende planeeritud muudatuste juures võtta arvesse ka Euroopa kohtuotsuseid äh,, safe back'i puhul näiteks ja teiselt poolt, et EIP äh,, eh, safe back on ju, need on erinevad asjad, safe back on ju võimalus osaliselt äh, Äh, osalemist registreerida ja see ja TIP tähendaks, et õigusakti eesmärk defineeritakse teisiti, määratletakse teisiti, nii et Euroopa Komisjon on ju ka seda välja toonud oma ettepanekutes, et äh, teha muudatusi Euro-. Thank you so much! suur tänu! Spinelli olen ka mina arvamusel, et artiklit viiskümmend see kahtluse alla ei sea. me tegelikult kinnitame selle, kinnitaksin päris provokatiivne, minu jaoks oli huvitav see, mida ütles professor Kostakopulu mm, inimese humanis-. kuidagi püüavad majanduslikuks või äriliseks terminiks mõista kõik need kuldsed viisad ja, ja nad selle jõukuse saanud on ja see võimaldab lihtsalt äh, rahapesu ja kuritegevuse importi võiksid aidata äh, Euroopa majandust ja kellel meil oleks töökohti või siis eriliste teenetest. ma räägin kodakondsuse, Euroopa kodakondsuse organiseeritud müügist, mida korraldavad meie endi liikmed kui äh, turvalisuse, vabaduse, õiguse äh, ja piirkonnale. nii et mind äh, huvitaks komisjoni arvamus. Raingel, aitäh, Joosep, ma vabandan oma no hääle pärast, aga eelmisel nädalal Kesk-Aafrika Vabariigis äh, mu hääl tegi läbi sellise muutuse, ma loodan, et lõpuks see paraneb. aga kuigi mu häälega on lood kehvad, siis minu aju see äh, äh, mõjutanud ei ole, nii et tahaksin jagada teiega kolme mõtet. esiteks, kummalisel kombel see kuulamine mingis mõttes tuleneb ühest algatusest, mis mina kuna, mille mina kunagi Äh, võtsin. ma tahaksin küsida teilt ühe teema kohta, millest äh, keegi eriti ei ole rääkinud ega äh, kirjutanud, et Euroopa Liidu kodakondsuse mõiste, mis on olnud Euroopa Liidu aluslepingu loomisest saadik olemas, et kuidas mida me sellega peaksime ette võtma? milles on selle mõte? see on see, millest äh, minu meelest ei ole akadeemilisel tasandil üldse räägitud. minu jaoks kahekümne esimeses mida me sellega peaksime ette võtma? milles on selle mõte? see on see, millest äh, minu meelest ei ole akadeemilisel tasandil üldse räägitud. minu jaoks kahekümne esimesel sajandil ja tegelikult äh, ka kahekümnendal sajandil, vähemalt viimase kümne aasta jooksul pärast Maastrichti lepingu sõlmimist, on siis kodakondsuse kui nad ei taha enam olla Euroopa Liidu kodanikud, sest leiavad, et Euroopa Liit on, on täiesti äh, mõttetu. palju parem on olla kolmanda riigi kodanik, siis jah. Sofi, palun. jah, suur tänu, härra juhataja. suur tänu meie kolmele äh, akadeemikule ma vabandan, kui mõndasid äh, küsimusi, mille tõstatan juba puudutatud, ma hilinesin natuke ja võib-olla ei kuulnud, aga mis puudutab Euroopa Liidu kodakondsust Euroopa Liidu sees ja väljaspool, siis tundub, et see hakkab muutuma millekski eksklusiivseks, mitte kaasavaks. tundub, et see on üha rohkem midagi, mis eristab meid teistest ja eemaldab meid teistest. nüüd on äh, tõstatatud kaks teemat ja minu jaoks oli tõesti väga huvipakkuv ja põnev see, mida ütles Frank Engel, see kuldsete äh, viisade teema ja Brexiti järgse aja teema. märkasin, et äh, võtsid mõlemas osas teistsuguse suuna. ma, ma nõustun täielikult sellega, mis puudutab kuldseid viisade skeemi, sellel ei ole absoluutselt mingit seost kodanikuks olemisega, kogukonna äh, liikmeks ole, olemisega, vaid see on mõeldud selleks, et kanaldada raha äh, Euroopa Liidu ei osaleta turul, sellel ei ole mitte mingit seost tegelikult kodakondsusega. Frank täiesti õigustatult ütles, et keegi, kes saab kodakondsuse, peab tundma ka teatavat seost, äh, identiteediseost Euroopa Liiduga, aga ma ei nõustu sellega, mida ütlesid Brexiti kohta, sest et on inimesi, kes jäävad ilma oma Euroopa kodakondsusest äh, mitte enda valikul, vaid äh, oma äh, kaaskodanike äh, hääle tõttu ja nemad äh, identifitseerivad ennast võib-olla Euroopaga. võib-olla või miks ei peaks neil olema võimalik võib-olla väikese raha eest saada teatavad, äh, teatavad õigused? et see tundub mõistlikum kui kuldsete viisasaski. ja tahaksin tuua välja ühe ähm, kohtu juhtumi madalmaades, kus Briti kodanikud, kes madalmaades elavad, palusid uurida kohtule, kas Brexit tähendab seda, et automaatselt, et nad kaotavad automaatselt oma Euroopa Liidu kodakondsuse, sest et Euroopa Liidu kodakondsus tuleneb mm, liikmesriigi kodakondsusest, aga nad on siiski kaks erinevat asja, nii et ma tahaksin teada teie arvamust selle kohta ja siis veel mõned lõppmärkused. kõigepealt tahaksin kuulda kõnelejate arvamust Ähm, siis ähm, ähm, siis Ameerika Bill of Rights ehk siis äh, kodanikuõiguste dokumendi kohta ta vist selle kohta ei öelnud ja teiseks äh, see, mida, mida öeldi julgeoleku kaalutluste kohta, et minu meelest see ei ole mitte kuidagi seotud kodakondsusega, et äh, nagu tagaukse kaudu üritatakse siin äh, sellist liigset järelevalvet äh, sisse viia ja lõpetuseks Euroop-, ähm, äh, Euroopa kodanikualgatus, et mulle tundub, et see on see niisama inimeste rahustamiseks välja mõeldud, me peame, meil on vaja äh, tõhusamaid meetmeid meet kui me tahame muuta Euroopa Liidu demokraatlikumaks ja läbipaistvamaks, siis meil ei ole vaja selliseid, selliseid mänguasju, et, et äh, inimesi. Birgit Sippel, palun. suur tänu, härra juhataja. rahvusvähemuste ja keeleliste vähemuste küsimus, ka see ajab mind natukene segadusse, sest et kõigil meie kodanikel peaksid ju olema ühesugused õigused kui nad ka hea meel juba selle üle, kui liikmesriigid teavitaksid oma kodanikke nende õigustest oma riigi kodanikena, et seal on juba lüngad. kodakondsust või ka liikmesriigi kodakondsust ei peaks olema võimalik osta aga reeglid on paljudes liikmesriikides, kus äh, kehtivad saku, et me võiksime igast liikmesriigist leida selliseid korruptsioonimärke, nii et minu meelest see oli üsna sobiv. alustasin oma tööd siin Euroopa Parlamendis, siis äh, üks teemasid, mille kallal mina töötasin, oli just nimelt kodakondsus ja reform kultuuriõigusest. kui me räägime Euroopa kodakondsusest, siis see, kellel on Euroopa kodakondsus, on ühe, on väga erinevad võimalused kodakondsuse saamiseks. ja kui me tahame, et ta paistab, et kodakondsust ja rahvuslikku kuuluvust pannakse ka ühte patta ja aetakse segamini. ma arvan, et me anda, et nad oma kodakondsuse süsteemi muudaksid enne Euroopa Liidu kodakondsuse käsitlemist inimesed, siis Euroopa Liidu kon-, kodakondsus, siis ähm, seda võib edendada läbi spordi. Thank you, chair, colleagues. rääkides tahaksin mina rääkida kurtidest kodakondsetena. Neilgi on Euroopa Liidu äh, eri kodakondsus erinevates liikmesriikides, aga äh, kuulmispuudega inimestel on äh, mitmeid tõkkeid, sellepärast et nad ei saa piisavalt informatsiooni, kuivõrd nad lihtsalt ei kuule. kui me tahame kultuurilist ja keel-, et viipekeele kasutajad ja kuulmispuudega inimesed oleksid samuti arvesse võetud. me tavaliselt räägime keelelistest vähemustest ja mõtleme äh, nii-öelda kõneldud keelt, aga jätame kõrvale kuulmispuudega inimesed ning viipekeeled. millised plaanid on teil nende kaastamiseks, kaasamiseks seoses, kas neid võiks pidada keeleliseks vähemuseks? mina isiklikult arvan jah, mina arvan, et mina isegi olen keelelise vähemuse liige, liige ning ma tahaksin teilt sellele kinnitust saada. see oleks minu jaoks ka kuulmispuudega inimeste nägemise üks viise ja ning äh, väga paljud parlamendiliikmed toetasid seda ettepanekut. ma tahaksin teada, äh, mida komisjon kavatseb teha pärast seda resolutsiooni ettepanekut, milliseid meetmeid võtta. oluline on, et komisjon ning teised Euroopa Liidu institutsioonid annaksid ka endast parima seoses resolutsiooni ettepanekuga kahekümne kolmandast novembrist. suur tänu, rohkem sõnasoove ei olnud minu meelest äärmiselt huvitavaid teemasid siin tõstetati ja anname nüüd siis sõna meie tänastele kõnelejatele. kõigepealt saab sõna härra professor Kotšenov ja siis jätkame teiste kõnelejatega samas järjekorras, nagu meie esinejad täna esinesid. suur tänu suurepäraste küsimuste eest meil on teataval määral eeldasime vastastikust mõistmist äh, ja ei hakanud seda kodakindsust, kodakondsust alguses määratlema. võtsime endale vabadused, me saame asjadest aru. kõigepealt Brexit, äh, oleme täielikult nõus härra Engeliga, aga mitte ainult sellepärast, et nad ise otsustasid hääletuse kaudu välja jääda, vaid sellepärast, et artikkel viiskümmend, mis on vastuolus sellega, et ähm, lepinguid sõlmitakse äh, igavest, ajast igavesti, aga samas äh, siin on oma piirangud, artikkel viiskümmend näeb ette võimaliku väljaastumise ja Euroopa Liidu kodakondsus on üks Äh, Euroopa Liidu äh, alustaladest, äh, kus üheks sambaks on Euroopa ühtne turg ja teiseks kodakondsus artikkel kolm. nii et tegelikult on võimatu edendada nende Briti kodakondsus artikkel kolm. nii et tegelikult on võimatu edendada nende Briti, isegi öö, omaenda hinnangu surume peale, kraatlikku tulemust öö, eirata, antud juhul siis rahvahääletuse tulemust, kui meie arvame, et tegemist on ainukese kodakondsusega, kus on võimalik tegelikult konkreetselt vahet teha kodanike ja mittekodanike vahel, samade õigustega nagu kodanikud kogu äh, riigi territooriumil. Euroopa Liidu no, mittekodanikest tuli näiteks Luksemburgi või Austria kaudu Euroopa Liidu õigused, äh, mis me oleme loonud, ja jäävad välja kõik need kolmandate riikide kodanikud, kellel ei ole kodakondsust ja see on üks peamiseid probleeme Malta kohta. mina ei ole siin Malta valitsuse esindaja, ei ole ka Maltalane. minu ülesandeks äh, Malta ametivõimudega seoses on hakata käsitlema, sellepärast et see on äh, suurepärane näide sellest, milline on meie loodud Euroopa Liidu lisandväärtus. nimelt meidus, äh, nii et itaallane, kes on sündinud Luksemburgis, peab saama samasuguse kaitse nagu itaallane, kes on sündinud Itaalias, hoolimata sellest, et ta võib-olla ei räägi itaalia keelt. maailma kodanikest sünnivad mingisuguse staatusega, äh, mida ei valita väärtustepõhiselt, püüdlustepõhiselt ja siin ei ole mitte mingisuguseid eetilisi ega moraalseid komponente. Engel, kujutage ette, et härra Engel on äärmiselt Ameerika-meelne. homme läheb ta Ameerika Ühendriikidesse äh, oma passiga ning tegema koostööd erinevate foorumitega liikmesriikides, kes on igati teretulnud. kodakondsus on äh, eksklusiivpromoor, palun. suur tänu siin küsiti kodaniku äh, komisjoni algatuste, algatuse kohta isikutunnistuste ning äh, elanikutunnistuste kohta, see algatus tehti ning komisjon praegu mm, valmistab ette mõju-uuringut äh, ning õigusloomelise akti ettepaneku koostamine on ko plaanitud seitsmeteistkümnendasse aprilli kaks tuhat kaheksateist. kõigepealt siis eluasemedokument ning Äh, isikutunnistus, äh, see eluaseme dokument, äh, ainuke standarddokument, mis meil on, on pereliikmete dokument. teiste Euroopa Liidu mobiilsete kodanike jaoks ei ole mingisugust standardit eluaseme Äh, dokumenti, Belgias on mul isikutunnistus, äh, mis, äh, või vähemalt seda võib isikutunnistusega segamini ajada, teistes liikmesriikides võib-olla on lihtsalt üks tohuv paberitükk selle kohta ning komisjon praegusel hetkel uurib olukorda, viib läbi mõjuhinnangut ning vaatab, kas on võimalik kuidagi kuidas saaks sisse tuua mingisugune standarddokument ka siis eluasemekaardi näol. aga Ühendkuningriigi eristaatusega siin ei arvestata. teine algatus on seotud siis isikutunnistusega. vaba liikumise direktiiv lubab meil minna kõikidesse liikmesriikidesse kas passiga või isikutunnistusega ja seda ei saa teha üle välispiiri ja seetõttu isikutunnistuse tähtsus on oluline ning äh, vaadatakse, kas on vaja mingisuguseid standard turvameetmeid. ja kõige eesmärgiks on siis äh, vaba liiklumist edendada. ei taheta hakata ühtlustama liikmesriikide isikutunnistusi, need jäävad samaks Neid võib mõnes liikmes kasutada erineval eesmärgil, Belgias võime kasutada neid näiteks äh, minna, minnes apteeki ja nii edasi, kõik need õigused jäävad alles, ainuke asi, mida siin praegu tegelikult lihtsalt kaalutakse, on, äh, kas võiksid olla mingisugused standard äh, turvameetmed isikutunnistusel. aga mõjuhinnang praegu käib, erinevaid alternatiive ei ole veel välja toodud, nii et ma ei hakkaks siin ennatlikult tegutsema siis tõstatati siin veel ka see küsimus, kas me peame ühtlustama kodakondsuse saamise sätteid. Euroopa Liidu õiguses kodanikondsus jääb liikmesriigi pädevusse. liikmesriigid, andes kodakondsust, võttes kodakondsust ära, peavad arvesse võtma Euroopa Liidu õigust seda esiteks. siis mis puudutab neid nõndanimetatud kuldseid viisasid või kodakondsuse kaudu loodud investeerimisalgatusi, siis volinik Jourova on välja kuulutanud, et selle aasta lõpuks avaldab komisjon oma raporti liikmesriikide äh, investoritele kodakondsuse pakkumise süsteemide üle. praegu viime läbi uurimist ning äh, analüüsime kõikide liikmesriikide tavasid, liikmesriikide õigussüsteemi, suuniseid äh, ning äh, praktikat. selle raporti kaudu tahame samuti anda suuniseid, see raport peaks välja tulema enne aasta lõppu. ja lõpetuseks proua Stevens ja äh, viipekeele resolutsioon ning komisjoni jätkumeetmed, ma vabandan, ma ei saa teile paru-, paraku pakkuda konkreetseid vastuseid äh, sellele küsimusele, aga nagu ma juba ütlesin, oma kodakondsuse töörühmas teeme koostööd teiste komisjoni osakondadega ning äh, ma tean, et nemad töötavad selle kallal äh, juurdepääsetavuse akti kaudu äh, ning Marrakechi lepingu ratifitseerimise kaudu. ning äh, edastan teie kommentaarid resolutsiooni kohta neile ning võin öelda omalt poolt, et see töö, mida me teeme demokraatliku osaluse parandamiseks, võtab äh, kindlasti arvesse ka teie mainitud resolutsioon. suunavad parlamendi ja teiselt poolt nõukogu äh, ettepanekuid, äh, siis üksmeele leidmine ei saa olema kerge. see on põhimõtteliselt kõik, mis ma tahtsin täna öelda. suur tänu, Sofi, kas keegi liikmetest soov teadnud, et meil on võimalus täna seda arutada. ma olen väga tänulik just kuuldud info eest on selge, et meil kõigil on erinevad seisukohad. liikmesriikidel on erinevad seisukohad ja meil, parlamendiliikmetel, on siis lähenedes, soovime suuremat koostööd. seega, milles te tegelikult olete kokku leppinud? millistest küsimustest olete suutnud leida konsensust Euroopa Parlamendi ja Nõukogu vahel ja milles peituvad peamised probleemid? peamised raskused, äh, küsimused, milles parlament ja nõukogu ei ole veel kokkuleppele jõudnud. Sofi? Neid on üsna mitu. ma tahan selgelt öelda, mina pean läbirääkimisi selle mandaadi alusel, mis on parlamendi poolt heaks kiidetud. see on ka minu selgesõnaline eesmärk saavutada la laiapõhjaline enamuse toetus, tegemist on väga tundliku teemaga ja see ei lähe läbi, kui enamus on väga väike, meil on vaja laiapõhjalise enamuse toetust, kuid eh, me peame saavutama enamuse toetuse ka nõukogus ma võin teid küll valgustada nendes detailides, sest siiani me oleme kokku leppinud tõesti ainult detailides. Need suuremad küsimused, need uued sätted, mida nõukogu tahab sisse viia, mis võimaldavad märkimisväärselt piirata liikumisvabadust, see põhimõtteliselt ei ole kinnipidamine, kuid peaaegu. sellised liikmesriigid nagu näiteks Saksamaa, kus on oma äh, piirkondlikud süsteemid vastuvõtunõuete kohta ja vastavalt siis liiduvabariigi haldussüsteemile on arusaadav öelda, inimesed peavad püsima teatud piirkonnas. kuid seda võib tõlgendada justkui liikmesriigil on õigus inimesi nagu lugu all hoida, öeldakse, et see ei ole kinnipidamine, see on lihtsalt nende liikumisvabaduse piiramine. et eh, nad peavad ühes teatud kohas viibima. Need on küsimused, mis vajavad eh, läbiarutamised. liikmesriigid ei ja nõukogu ei ütle, miks nad seda sätet vajavad, nad ütlevad, see on lihtsalt olemasolevate seaduste kodifitseerimine, millega me tegeleme. kui nad sellega juba tegelevad, siis Äh, nad ei vaja võib-olla seda õiguse mõttes või nad teevad midagi ebaseaduslikku. ja samuti ka informatsiooni kohta. kuna me oleme vastava raporti vastu võtnud, me tahame väga selgelt öelda, millist teavet inimestele tuleb anda, taotlejatele anda ja meie arvates, mida rohkem inimestele infot antakse, seda väiksem tõenäosus on, et nendega pärast on probleeme. ja ma ei mõista nõukogu lähenemist, me peame seda piirama, me ei soovi äh, loetleda, millist teavet eh, inimesele anda, et see jääb ainult põhjenduspunktidesse, on hoopis eh, erinev lähenemine. kuid ma siiski loodan, et lõppkokkuvõttes me jõuame kokkuleppeni, kuid see ei saa olema lihtne, ma annan endast parima, et saavutada seda, mida me ta, meie kojas on soovitud. Uh, tänan, järgmine päevakorrapunkt milline on hetkeseis eh, institutsioonide vahelises läbirääkimistel liidu ümberasustamisraamistiku kohta. siiani on juba korraldatud kaks kolmepoolset kohtumist kolmeteistkümnendal detsembril ja seitsmeteistkümnendal jaanuaril. ja nüüd ma annan sõna proua Björkile hetkeseisu lühikeseks tutvustuseks. tänan. tänan, räägin lühidalt ma kõigepealt tahan tänada oma variraportööre, kes on väga aktiivselt osalenud nendel kolmepoolsetel kohtumisel. meie esimene kohtumine toimus Eesti esistumise ajal eelmise aasta lõpus. ja siis me vaata-, kuulasime ära üldised seisukohad ja seejärel toimus esimene kolmepoolne kohtumine, kus toimusid juba sisulised arutelud Bulgaaria eesistumise ajal, seitsmeteistkümnendal jaanuaril. ja nagu Sofi just selgitas, Äh, on selge, et äh, osapooltel seisukohtades on, äh, on märkimisväärsed erinevused. mina lähtun parlamendi poolt antud mandaatist, meie seisukoht on väga lähedane äh, humanitaarse ümberasustamise mõistele ja ähm, meie põhiõiguste hartale, kuid nõukogu seisukoht on natuke teistsugune, me, me peame seda põhjalikumalt arutama Äh, me alustasime teise kolmepoolse kohtumisega Bulgaaria kolleegide eesistumisel, me rääkisime humanitaaralustel äh, vastuvõtmise kohta ja selles kaasnevatest menetlustest. me peame seda arutama täiendavalt ka meie variraportööridega. me arutasime ka LGBTI kriteeriumi ja millised on vastuvõtust keeldumise alused siin oli ka sisulisi erinevusi parlamendi ja nõukogu vahel konkreetselt äh, äh, kõlblikkuse küsimustes, kuid meil on kaks erinevat äh, menetlust äh, humanitaarkallustustel, varjupaiga andmine ja ümberasustamine, seega me peame otsima ühiseid kokkupuutepunkte ja ma jään ootama kolmandat kolmepoolset kohtumist. ma loodan, et see toimub samas ähm, koostöövaimus Bulgaaria eesistumise ajal ja jätkan koostööd ka variraportööridega ja ma tahan rõhutada ka seda, et komisjon peab välja pakkuma omapoolsed kompromissid, mis aitavad kahte seisukohta lähendada. ja kui me suudame seda saavutada, siis Euroopa Liit äh, muutub tugevamaks ülemaailmseks tegijaks nende turvaliste rändeteede loomisel ja sellele ma väga loodan see on väga huvitav küsimus. mul oleks hea meel, kui te tutvustaksite. okei okay., can I try? üritan veel kord. ma arvan, et tegemist on kriitilise tähtsusega teemaga ja me peame seda põhjalikumalt arutama, see on väga tundlik teema ja enne valimisi äh, Äh, valimiskampaaniat. meie äh, viimastel presidendivalimistel võitis äh, kandidaat, kes kasutas väga jõuliselt ära seda rändekaarti. seega mina tahan küsida, millised on põhilised probleemid, millistes küsimustes me ei nõustu nõukoguga ja millised on tänan põgenike voliniku seisukohtadega me püüame luua sellised õiguslikud ja turvalisemad rändeteed ja me võime seda arutada kahepoolselt ja me arutame seda ka variraportööridega, milliseid kompromisse on võimalik leida. kuid ma arvan, te soovisite esitada küsimuse, me ei alusta aruteluga, seega riiklikus poliitikas Äh, minu nägemuses nõukogudes nõimub, mis on tulemuslik ja loomulikult ähm, arusaamise ja tegelikkuse vahel võib olla suur lõhe, kuid meil on oma seisukoht, mida me teemat erinevalt arutatud no.. suur tänu. ja nüüd me jõuame oma päevakorra järgmise ja viimase punktini Äh, meedia mitmekesisus ja meediavabadus Euroopa Liidus. proua Spinelli tutvutas oma raportit üheteistkümnendal jaanuaril juba. on esitatud kokku kakssada kakskümmend seitse muudatusettepanekut komisjoni liikmete poolt sellele algatusraportile ja nüüd ma annan sõna proua Spinellile, kes kommenteerib siis eh, esitatud muudatusettepanekuid ja küsimusi, mida parlamendi liikmed on esitanud selle olulise teema puhul. sõna on teil. suur tänu, juhataja. kõigepealt tahaksin tänada variraportööre muudatusettepanekute eest. kõik neist käsitlevad tõepoolest olulisi küsimusi ning äh, ma hindan ka seda positiivset äh, lähenemist ja püüate tõesti lisada uusi positiivseid elemente teksti. küsimusi ning äh, ma hindan ka seda positiivset lähenemist ja püüate tõesti lisada uusi positiivseid elemente teksti ma usun, et see annab meile võimaluse tulevaste valiraportööride kohtumistel pidada konstruktiivset dialoogi. tahaksin kõigepealt raportöörina tuua välja midagi, mis on mul eriti südamel. minu meelest ei ole eriti abiks see, kui Euroopa Parlament annab juhtnööre selle kohta, kuidas traditsiona-, traditsiooniline meedia või blogid või sotsiaalmeedia platvormid äh, peavad rääkima tõtt, kas nad räägivad tõtt või mitte. tegelikkust saab ju erinevalt tõlgendada. et võib öelda, et äh, internetimeedia ja internetiväline meedia on justkui Delfi oraakel, äh, mis siis Mm, aitab meil tegelikult mõista, äh, aga äh, sellist äh, oraakli funktsiooni piirata saab ainult totalitaarne ühiskond. meil aga on poliitiline funktsioon ja minu jaoks vähemalt parlamendina on meie kohustus kaitsta meedia mitmekesisust ja äh, läbipaistvust ja meediavabadust, mis on mm, surve alla sattunud. ajakirjandus on ikkagi neljas võim, mis peab olema sõltumatu teistest võimuharudest, eelkõige poliitilisest võimust, sealhulgas meie mõjust. ning väga olulise tegurina on meil äh, ka kriitika, meediakriitika ning siinkohal on minu jaoks oluline Michel Foucault seisukoht kriitika osas, kes on öelnud, et see on nende kunst, keda valitsetakse. muidugi ei saa eirata, et meil on probleeme libauudistega, suur osa muudatusettepanekuid puudutavad just nimelt seda teemat. minu äh, arvamus on laialdaselt tuntud sel teemal, ma olen seda korduvalt öelnud ja ka raportis peegeldub see, et minu meelest ei ole libauudised mingisugune uus nähtus, seda ei saa seostada puhtalt internetiga ja sotsiaalvõrgustikega, muuhulgas tahaksin siin mainida Iraagi sõda ning neid valesid massihävitusrelvade kohta praktiliselt kõik sõjad, mida USA on kas koos Euroopaga või ilma Euroopata pärast teist maailmasõda läbi viinud, on leidnud äh, moonutatud kujutamist traditsioonilistes meediakanalites. Ähm, et ajakirjanikud äh, on olnud mõjutatud äh, oma kajastusest ja minu jaoks on oluline ka seda välja tuua ning selles tekstis keskenduda just konkreetselt meedia mitmekesisuse ja meediavabadusele. sellest ei, see ei tohiks olla instrument, et ähm, käsitleda valdkondade üleseid teemasid, mida parlament on juba teistes raportites piisavalt käsitlenud, nagu terrorikuriteod või äh, vägivaldse äärmusluse vastu võitlemine. veel üks oluline punkt, mis puudutab põhiõiguste hartat ja kolleeg Indveldi raportit ajakirjanike kaitse, ähm, kõik olulised teemad, toimub rohkem enesetsensuuri, üha raskem on rikkumistest teatajaid kaitsta aga need on teemad, mis on riikideülesed ja mina tahaksin, et äh, raport siin tooks selgelt välja, millised on parlamendi nõudmised. uued mehhanismid nende probleemide lahendamiseks. see on see, mida olen püüdnud äh, oma tekstis sõnastada ja ka muudatusettepanekud on, äh, on püüdnud seda teha kõike ei ole olnud võimalik äh, sisse võtta ruumipuuduse tõttu, aga siin on veel olulisi teemasid nagu äh,, nagu äh, siis äh, võrguneutraalsus, krüpteerimine vastavalt rahvusvahelisele õigusele Äh, siis ähm, meediakirjaoskus riigi mõju ajakirjandusele, ajakirjanduse kaitsmine riikliku ja majandusliku surve eest. Äh, siis ähm, äh, laimuvastased seadused, need nüüd tuleb ähm, taas läbi mõelda, sest et praegusel hetkel on nende eesmärgiks eelkõige poliitikute kaitsmine ja võimaldab ja nad võimaldavad kriminaliseerida ajakirjanike tööd. ma ei taha nüüd äh, laimuvastaseid sätteid kuidagi rünnata, aga ähm, minu jaoks on oluline see, et äh, oleks ette nähtud just tsiviilõiguslikud äh, sanktsioonid selle eest, mitte äh, mitte kriminaalõiguslikud ja siis äh, viha õhutamine veebis komisjonilt on ka teadis kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast selle kohta, minu meelest on siin olulisi puudujääke, sellised ettevõtted nagu Microsoft või Twitter või Facebook saavad liialt vabalt tegutseda pra-, kui vaadata komisjoni teatis praegusel kujul. lõpetuseks tahan öelda, et variraportööride panus oli tõepoolest ääretult oluline. ning äh, koostanud, aitäh. suur tänu, Barbara ja nüüd on sõna variraportöörile kõigepealt härra Miila. suur tänu ma ei saa nüüd muidugi üksikasjalikult äh, kõigist muudatusettepanekutest rääkida, tooksin välja kolm-neli olulisemat aspekti, milles ma ei nõustu raportööriga. mina nimelt usun väärtuste ühiskonda ehk siis ma ei saa toetada selliseid äh, anarhistlikke liikumisi, meil on vaja reegleid, meil siit välja võtta. see on ju tegelikult täiesti klassikaline õiguskonflikti juhtum. meil on õigus informatsioonile, õigus äh, olla informeeritud, aga samas on meil õigus ka oma hea nime ja au kaitsele. see tähendab laimata teist inimest kasutada oma võimu selleks. siin on ka väga suur mm, ebavõrdsus või tasakaalustamatus äh, võimus, sest et ajakirjanikul on lihtsam ennast kaitsta kui, kui inimesel, keda ta laimab. ja nüüd te väidate, et see minu meelest põhinema teatavatel äh, väärtustel. jah, see, mis on lõplik tõde, selles osas võib muidugi olla erinevaid arvamusi, aga kui keegi täiesti teadlikult ja läbimõeldult tahab väita teist puudutama, sest et neil inimestel, keda see puudutab, on ju, on ju ka pere, on sõbrad, tulevik mina olen Lõuna-Euroopast pärit, see on väga terav teema meil ja siin on küsimus võib-olla ka subsidiaal on võtta väga tõsiselt ja on nii häid ajakirjanikke kui ka neid, kes ei ole kuigi, kes, kes ei tegutse heas usus. ja muidugi on ka poliitikuid erinevaid jah, loomulikult ei ole poliitikud nüüd äh, mingid pühad lehmad, kes äh, kõigist kõrgemal seisavad, aga äh, kedagi mudaga loopida, siis ähm, peab ta sellest ka vastutama, nii et selles küsimuses ei ole ma raportööriga nõus. see võimalus peab säilima, et äh, laimu puhul, kui tekib selge õiguste konflikt, äh, äh, informeerida, kui ta püüab minu nime määrida kas eraelus või avalikus elus, siis peab mul olema võimalus midagi selle vastu ette võtta, sest ajakirjanikud ei seisa ju ka teistest inimestest kõrgemal. kui keegi tänaval mind äh, solvab, siis on mul ka võimalik äh, aga see on ju õigusriigi põhimõte, kõik on seadusest võrdsed, kas tegemist on ajakirjaniku, kokaga või parlamendi esimehega. niisiis, kui ajakirjanik äh, mingi väärteo toime paneb, siis peab ta sellest ka vastutama. ma kohe-kohe lõpetan. tahaksin veel midagi öelda. siin toodi näitena Iraagi sõda või siis võtame Ameerika valimiskampaania kampaania valimisvõitlusele ja kliendiklusraamistikuga. kui keegi koostab libauudiseid, levitab libauudiseid, et saavutada mingit eesmärki, mis lähevad vastuollu normaalse ühiskonna funktsioneerimisega, siis tuleb midagi selle vastu ette võtta, meil ei ole siin ju anarhia. ja lõpetuseks juurdlustegevuses, see on nii ühiskonnas äh, toimub vahel õigusrikkumisi ja peab ja nende vastu peab midagi ette võtma. aga on üks küsimus, kus me vist ei ole ühel meelel. rikkumine ja teab seda juba ette, et ta räägib valet, siis see on ju ka süütegu. see ei ole ju kuidagi põhjendatud, et selline inimene äh, loetakse nii-öelda vile, siis äh, ta ei tohiks ju saada sellist vilepuhuja staatust. jah, see on iseenesest kindlasti hea mõte, aga seda ei tohiks rikkuda sellega, et seda kuritarvitatakse. jah, meil on vaja vilepuhujatele õiguslikku kaitset, aga väga valed räägivad, nii et äh, see on tõesti väga tundlik teema, mul oleks veel väga palju rohkem selle kohta öelda aga ma loodan, et me suudame leida kompromissi. sest et äh, muidu läheb asi keeruliseks, aga nii see juba kord on, et arvamused on erinevad. aitäh! suur tänu! suur tänu, härra juhataja! suur tänu kolleeg Spinellile tehtud töö eest ja loodan, et saame ka edaspidi koos vari, kõigi variraportööridega seda tööd jätkata, suur tänu selle eest, tõepoolest on esitatud väga paljusid muudatusettepanekuid erinevate teemade kohta, mida raport käsitleb, mõned neist täiendavad üksteist ja teised väljendavad seda, et meil on väga erinevaid seisukohti tegemist on väga keeruka äh, teemaga. see küsimus on tõstatunud ka juba varem komisjonis ja tuleb leida tasakaal siis informeerituse võimaldamise ja samas äh, siis äh, inimeste hea nime kaitsmise vahel. me kindlasti vaatame kõik need muudatusettepanekud holgelt läbi ja väga huvipakk on minu jaoks meedia kontsentreerituse teema, vaba konkurentsi teema erinevate meediakanalite vahel ka küsimus on ka selles, kuidas reklaamiga mm, mõjutatakse meediaid ja samuti on siis ülevõhete teema väga oluline. kurjav ajakirjandus võib mängida väga olulist rolli avaliku huvi kaitsmisel, niisiis on meil vaja juriidilist raamistikku, üldist õigusraamistikku, mis tagaks piisava kaitse kättemaksu eest. eelkõige pean siin silmas ka alaealiste kaitset, ma viitan oma muudatusettepanekus eh, eelkõige ka küberkiusamisele ning eh, siis eh, pornograafilistele kujutistele, mida kättemaksust levitatakse on väga oluline, et sellistel juhtudel eemaldataks kahjulikud materjalid nii kiiresti kui võimalik veebis, kui need on tuvastatud, sellega saab võidelda libauudiste vastu ning ka viha ja terro-, terroristliku propaganda levitamist veebis, et need on kõik väga keerukad teemad, aga ma arvan, et on oluline siin teha head koostööd ka erasektori partneritega nagu Facebook ja paljud teised. ja pakkuda piisavaid tagatisi. siin peavad olema selged äh, suunised, millistel juhtudel materjali eemaldada ning äh, samuti peab olema eraettevõtetel võimalik piirata sellise info levikut, seda eemaldada. ja ma arvan, et meil on siin tõesti oluline kohustus, ühest küljest tuleb kaitsta sõnavabadust ja teisest küljest tagada ka meie kodanike turvalisus selliste meetmete kaudu. ja siis on siin veel selliseid keerukaid teemasid, ühte juba toodi välja laimamine. see on teema, mis vajab tõesti suurt tähelepanu ja ma loodan, et aruteludes variraportööridega suudame jõuda kompromissideni. minu jaoks on hea koostöövaim siinkohal eriti oluline. sõnavabadus kui oluline demokraatlik väärtus on see, mida tuleb alati silmas pidada ka kodanike turvalisus drastilist mõju eelkõige ka alaealistele. ja seepärast on oluline ette näha ka vastavad haridusmeetmed, et tõsta meediakirjaoskust. nii et siin tuleb tõesti olla, usun, et tõesti, et me suudame siin leida kuldse kesktee suur tänu, Katariina, järgmiseks härra Jurek. üldse äri variraportöör. suur tänu. tegelikult saan öelda seda, mida olen juba ka varem öelnud. mulle meeldib lähenemine, mis on, on siin, sõnavabadust nähakse eeldusena, et äh, ühiskond saaks üldse toimida avalik vastutus, see on hea lähenemine, hea perspektiiv. aga paraku tundub, et äh, kom-, demokraatlik avalik äh, debatt ühiskonnas riikides, meil on totalitaarne minevik. meil on ikka kogemusi näiteks Prantsusmaalt, kus pärast pärast okupatsiooni tuli väga kiireid otsuseid langetada ja kohati käituti ka autoritaarselt, suleti äh, ajalehti ja nii edasi. ja meil on ka praegu tõsine probleem, me peame seisma ka nende üleminekul demokraatiasse on samuti toimunud, toiminud riik kohati diskrimineerivalt, teatud inimesi on äh, sildistatud rahvavaenlasteks ja sellele tuleb ka mõelda. riikides on see tõesti eriliselt kaaluga küsimus ja ma arvan, et oleks oluline äh, selle sellest teemast rääkida. on toimumas ka uut, uusi tendentse mm,. eks nende suud sulgeda, minu meelest see ei ole õige, kui me räägime siin vabast arvamusavaldusest. Vietnamis sõja ajal oli ju sõda, mida peeti ka telerekraanidel ning väga otsustava kaks said pildid, mida näidati. piisavalt palju näidati ka võltsitud pilte. nii et äh, selliseid asju on ka varem olnud, aga äh, igal juhul kõigil peab olema võimalus vabalt ja oma südametunnistuse kohaselt äh, üles astuda. nii, ma loodan, et see muudatusettepanek äh, ka töötatakse kompromissi sisse. nüüd veel üks raske teema, mida puudutas